punkt rikkumisest teatajate kaitsmine, nõukogu ja komisjoni avaldused. Eh, ja nüüd eh, saab sõna nõukogu härra Koltšok uue eesistuja nimel Uh, Mr Vice President of the Commission, honorable members of uh... lugupeetud president, uh, komisjon, parlament. tegemist on minu esimese ülesastumisega Euroopa Parlamendi eest uh, sellest peale, kui minu koduriik Slovakkia võttis üle oma esimese eesistumise eelmisel nädalal. ja pean ütlema, et me oleme veendunud, et meie nõukogus me oleme valmis tegema tihedat koostööd äh, selle kojaga, Euroopa Parlamendiga. meil on väga selged prioriteedid ja ma loodan ka teile, et me ning koos teiega saame saavutada käegakatsutavaid tulemusi. suur aitäh võimaluse eest arutada täna siin rikkumistest teatajate kaitsmist. tõepoolest hiljuti, viimastel aastatel on mitmed juhtumid näidanud, milline on rikkumisest teatajate roll ja see on Euroopa ülene ja ülemaailmne teema tegelikult. kui me räägime üldhuvide kaitsmisest, siis on rikkumisest teadaandjatel oluline roll. Nad annavad teada ohtudest ühiskonnale ning seega on neil vaja õiguslikku kaitset. hädavajalik on, et nad saaksid häirekella lüüa, ilma et nad peaksid selle eest maksma oma töökohaga, reputatsiooniga või isegi lausa eluga. rikkumisest teadaandjate kaitse on praegu arutelul mitme erineva rahvusvahelise instrumendi raames nagu OECD kaks tuhat kaksteist juhised kuid samas Euroopa Nõukogu soovitused kaks tuhat neliteist, ka neis kutsutakse üles liikmesriike eh, looma raamistiku rikkumisest teadaandjate kaitsmiseks ning välja töötama ka põhimõtted selles valdkonnas. Euroopa Liidu tasandil on ka mitu erinevat õigusakti ette nähtud näiteks kaitstakse rikkumisest teadaandjaid ning ajakirjanduslikke allikaid. seda kaitset, vabandust, arutati siis äh, eelmisel aastal kaubandussaladuse direktiivi raames. kompro-, ning see puudutas seda, kui tegemist oli ebaseadusliku tegevuse või vale käitumise teadaandmisega ning kui rikkumisest teadaandjad on tegelenud avalikkuse huvides ning sätted rikkumisest teadaandmise kohta on samuti sees mitmetes direktiivides finantsteenuste vallas. samuti eksisteerivad sätted liikmesriikides ja täpsemalt äh, siis äh, seoses Euroopa Nõukogu soovitustega, mida mainisin ennist. Euroopa Liidu tasandi horisontaalse õigusloome raames aga on komisjonil vaja kaaluda võimalust edasi liikuda, mina olen teada võtnud parlamendi üleskutse välja töötada selge õiguslik raamistik rikkumistest teadaandjate kaitseks selle aasta jooksul. ootan ka komisjoni asepresidenti arvamust selles küsimuses. nõukogu ei ole veel arutanud seda küsimust, aga me oleme laiemalt arutanud avaliku ja erasektori poliitikat kõikjal Euroopa Liidus. kokkuvõtteks, lugupeetud liikmed, tahaksin ütelda, et oma institutsionaalse pädevuse raames nõukogu kaalutleb äh, ja vaatab läbi komisjoni algatused, kas selle kohta, kas meil on vaja selliseid samme astuda. E-, eile võttis komisjon vastu väga olulise teaduse edasiste meetmete kohta, millega tugevdatakse läbipaistvust ning äh, maksudest kõrvalehoidmise vastast võitlust. see puudutab samuti rikkumisest teadaandjate kaitset ning lõputuseks äh, komisjon kindlasti hindab horisontaalsete äh, ja muude sektoriaalsete tegevuste ulatust seoses ka lähimuspõhimõttega, suur aitäh! suur aitäh, härra Kurtšok! ja nüüd komisjoni nimel härra Katainen. suur aitäh, tahaksin tervitada võimalust arutada teiega täna rikkumisest teadaandjate kaitsmist pärast arutelu, mis leidis aset siinsamas kojas neli kuud tagasi. tehniliselt, vabandust, me teame, et nad on hädavajalikud selleks, et eh, eh, teadaande rikkumistest, kui institutsionaalsed eh, süsteemid ei toimi aga eraavaliku sektori eh, puhul nad saavad siis teada anda rikkumistest, eh, muuhulgas ka kriminaalsest tegevusest. seega komisjon toetab tugevalt rikkumisest teadaandjate kaitset. komisjon on astunud samme selleks, et kaitsta neid Euroopa Liidu sektoriaalses õigusloomes samuti oleme võtnud meetmeid institutsioonides ja suunised kiideti heaks kaks tuhat kaksteist septembris, kuuendal septembril. näiteks liikmesriikidelt on nõutud äh, toimivaid mehhanisme selleks, et julgustada pöördumist äh, pädevate asutuste poole võimalike rikkumistega seoses äh, rahapesus samuti tuleb äh, luua menetlused äh, töötajate või vastutavatel kohtadel olevate isikute jaoks, kui äh, rikkumisi on täheldatud. sarnased nõuded on olemas juba ka auditi ettevõtete ning advokaadibüroode jaoks. kollektiivne vabandust, hiljutised äh, massilised lekked nagu Panama dokumendid, see jällegi äh, toonitab seda, kuivõrd oluline on rikkumises teadaandjate roll ka mm, ajakirjandusliku uurimise raames ning siinkohal siis maksudest kõrvalehoidmise ja maksude vältimise raames. komisjon eile tuli välja teatisega, kus toonitatakse äh, ja tuuakse välja need meetmed, mis on võetud selleks, et tugevdada võitlust maksudest kõrvalehoidmise ebaseaduslike finantstegevuste vastu ning selleks, et ka edendada üldiselt maksude head juhtimist. eelkõige toetab komisjon paremate tavade vahetamist selleks, et parandada kaitset riiklikul tasandil ning uurib ka, millised oleks mõttekad sammud Euroopa Liidu tasandil. samuti sooviksin teie tähelepanu juhtida avalikule konsultatsiooni äh, protsessile pluralismi teemal ennem teist äh, tippkohtumist äh, seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal novembril kaks tuhat, kaks tuhat kuusteist. juuli keskel algab see konsultatsiooniprotsess ning siis uuritakse erinevate sidusrühmade seisukohti selle kohta, kuid äh, millist survet avaldatakse ajakirjanike allikate, kaasa arvatud äh, lekitajate suhtes? loodetavasti ka teie koda annab oma panuse võimalikule Euroopa Liidu reaktsioonile. kokkuvõtteks, Euroopa Liidu tasandil on juba nii mõndagi ära tehtud äh, selles valdkonnas, kus Euroopa Liidul on pädevus info lekitajate kaitse puhul tuleb analüüsida põhjalikult, horisontaalselt ja sektoriaalselt võimalikku tegutsemist, samal ajal austades lähimuspõhimõtet. mul oleks väga hea meel kuulata ära ka teie arvamused ja mõtted sellel teemal, aitäh! suur tänu, härra Katainen! nüüd fraktsiooni nimel kõnelejad, Rahvapartei nimel proua Pitera, kaks minutit. Dziękuję, panie przewodniczący. Konwencja Narodów Zjednoczonych. aitäh. ÜRO kon-, äh, korruptsioonivastane konventsioon, millele on alla kirjutanud kõik liikmesriigid, äh, sisaldab ka artiklit kolmkümmend kolm, see puudutab äh, seda, et liikmesriike kutsutakse üles õigusliku süsteemi paikapanemist kaitsmaks lekitajaid, korruptsiooniinfo edastajaid eh, kahju eest. konventsioon sisaldab ka artiklit üheksa, mis puudutab töötajaid ning jällegi õhutab osapooli kaitsmaks infolekitajaid. see puudutab mõlemal puhul inimesi, kes eh, tegutsevad heas usus ning keda peab kaitsma. inimesi tuleb kaitsta, kuna nad tunnevad institutsiooni eh, sisemist korda, neil on võimalus kiiresti reageerida probleemidele institutsioonis, eh, institutsioonides. Nende tegevus on hädavajalik rikkumistest teadma, teadaandmise puhul ning seetõttu tuleks nendele, nende kaitset laiendada üle terve Euroopa Liidu, aga ainult siis, kui rikkumistest teatatakse heas usus ning avalike, avalikus huvis. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et liikmesriikide kohtud peaksid kaitsma lekitajaid ainult siis, kui nende poolt lekitatud info on selgelt ja ülekaalukalt avalikkuse huvides. teisalt novembris kaks tuhat kaksteist seesama Euroopa Inimõiguste Kohus ütles, et valitsused ei peaks vähendama või piirama ajakirjanike või lekitajate võimalusi paljastada rikkumisi, kui selline info edastatakse äh, heas usus ning avalikkuse huvides. seega hea, aga õiglane kaitsesüsteem on hädavajalik, kui me soovime välja juurida avalikust elust korruptsiooni, aitäh! suur tänu, proua Regner! aitäh, härra president! Äh, lugupeetud volinik Katainen, ma ei soovi siin ilusaid sõnu teha, vaid teile lihtsalt öelda otse välja, mida meil, meie arvates hädasti vaja on, meil on vaja horisontaalset äh, direktiivi, mis tõesti üldiselt lekitajaid kaitseb, mitte ainult sektoriaalselt, selleks on vaja äh, Äh, poliitilist tahet, sellel ei ole mingisuguseid õiguslikke takistusi. õiguslik alus on olemas, see tähendab, et kui komisjon on valmis edasi minema, siis äh, on see täiesti võimalik äh, nõukogu eesistuja sõnavõtt oli minu arvates positiivne märk selle kohta, et meil on võimalus ja kohustus midagi ette võtta sotsiaaldemokraatide arvates on oluline, et me kohe hakkame tegutsema, näiteks Antoine Deltouri eh, eh, kohta eelmisel nädalal vastu võetud otsus oli skandaalne. see on Euroopa häbiplekk. inimesed nagu Deltour näitavad, et eh, inimesed, kes kaitsevad avalikkuse huvisid, neid karistatakse nüüd aga ja Euroopa Parlament sai tänu härra Deltuurile edasi uurida neid lekkeid, aga nüüd karistati härra Deltuuri, see näitab, et süsteem on läbi kukkunud ja süsteemi tuleb parandada. ehk siis meil on vaja horisontaalset määrustikke, mitte ainult sektoriaalset. see võib aidata kaasa ka meie tööle siin Euroopa Parlamendis, näiteks nagu seda tegi LuxLeaki äh, puhul või ka Panama dokumentide puhul. me saame seda tööd teha just tänu nendele lekitajatele. ma olen kindel, et Euroopa Parlament toetab täiesti sellist lähenemist. aitäh, proua Makovei! suur tänu. me soovime kindlalt teada, mis toimub Euroopa Liidu liik-, eh, institutsioonides, liikmesriikide asutuses, eriti siis, kui midagi ebaseaduslikku toimub. seetõttu on meil vaja väärikaid kodanikke, kes töötavad nendes samades institutsioonides, asutustes ja kes on valmis paljastama ebaseaduslikku käitumist. ma ei saa neid pealekaebajateks või reeturiteks nimetada. Nad kaitsevad avalikkuse huve selleks, et ära hoida vargusi, korruptsiooni ja nii edasi. ja seda nii Euroopa Liidu institutsioonides, riigiasutustes kui ka eraettevõtetes. kahjuks ei ole meil adekvaatset protseduuri nende inimeste kaitsmiseks. kui need karistada, kaotavad nad oma töökoha ja mm, minule on siinsamas institutsioonides öeldud e, päris palju selle kohta, e, mis siin toimub ja selliseid inimesi tuleb kaitsta. proua Pagasarov Tunda suur tänu! Äh, kui ma kuulen nüüd direktiividest, määrustest, mida ette valmistatakse ja, ja kuulen äh, teiste sõnavõtte, siis mulle tundub, et tegemist on nagu muinasislooga. Alice Simmedemaal, äh, kes jookseb küüliku järele ja iialdada kätt ei saa. meil on vaja läbipaistvat San Marino, Monaco, need teemad olid juba ammu meil teada. Panama leketest veel ei räägitudki siis. ja nüüd oleme informatsiooni saanud Panama paberite kohta ja sellel on olnud tõsised tagajärjed. meie ootame komisjonilt seadusandlikku ettepanekut, mis niisuguste niisugustest tegevustest meid kaitseb, meil on vaja üle-euroopalist süsteemi, meil on õigusakte vaja selliseid probleeme lahendada. nüüd me teame, mis meie vastutus on, millised on meie kohustused, meie fraktsioon tunneb ka, et me peame lekitajaid kaitsma, me peame üksikisikuid, kes teatavad rikkumistest kaitsma ja meil on vaja selleks vastavaid õigusakte, meil on vaja vahendeid selleks ja kui tõesti äh, need lekitajad äh, tõe päevavalgele toovad, siis tuleb neid kaitsta. Äh, me tunneme tohutut survet, sest praeguses olukorras enam jätkata ei saa, me peame kaitsma neid inimesi, kes on julged ja teatavad rikkumistest. härra Maasi, suur tänu! Äh, Rafael Alee ja härra de Tour mõisteti Luksemburgis just süüdi, sellepärast et nad lekitasid Luks-, äh, Luksemburgi dokumente. ja öö, äh, paljastasid seda, mida, mis toimus härra Junckeri valitsuse ajal. Ähm, Apple ja Google maksavad alla ühe protsendi oma kasumist maksudeks ametliku Luksemburgi öö, seaduste kohaselt samal ajal väldivad nad äh, kümnete miljonite maksmist. Antoine omas olu-, oli oluliselt moraalsem kui paljudel, paljud Euroopa poliitikud, kes täidavad lihtsalt oma taskuid. paljastati nii seaduslikke kui ebaseaduslikke maksudest kõrvalehoidmise viisi ning neid inimesi ei tohiks mitte karistada, vaid karistada tuleks rikkujaid. mina koos Sven Kiigoldiga, kolleegiga, Äh, olime äh, tunnistajad kohtu ees, selle üle olema uhke, Antoine äh, esitati ka preemia au laureaadi, kandidaadiks, aga eelkõige on sellistel inimestel vaja kaitset. härra Juncker ütles küll, et tuleb kaitsta lekitajaid, aga ta pole seda teinud. konservatiivid, sotsiaaldemokraadid ja ALDE said ka meilt, meie palve, et me ei saa nende dokumentidega edasi tegeleda ennem, kui on lekitajad ka seaduse poolt kaitstud. kahjuks seda pole tehtud ning meid üllatab see. minu kolleeg öö, koostas raporti öö, artikkel kolmsada kakskümmend viis põhjal Euroopa aluslepingust vastavalt sellele peaks Euroopa Komisjon ka tegutsema, muidu sellest oleks kahju, kui komisjon midagi ei teeks, äh, sest meil on vaja neid lekitajaid kaitsta. suur tänu, kolleeg Düran, suur tänu, äh, härra president, suur tänu, volinik Katainen, sellest, et äh, ütlesite, et lekitajaid on vaja kaitsta ja nüüd tõesti äh, äh, sõnadest aitab, nüüd tuleb tegude äh, juurde asuda. et inimesed, kes pettust paljastavad, on, on sattunud kohtu alla senini, aga need, kes pettusi on toime pannud, nendega ei juhtu midagi. sellises maailmas, kui ajakirjanikud informeerivad kodanikke, saavad ajakirjanikud öö, karistada mis siis juhtunud on meie sõnavabadusega? miks on nii, et need inimesed, kes üldhuve kaitsevad, peavad selle eest kannatama? mikspärast lekitajaid peab kaitsma? sellepärast, et nemad on üldhuvide kaitsjad, nemad on tegutsejad, nemad töötavad läbipaistva ja avatud demokraatia nimel olgu tegemist on keskkonna, maksunduse, rahvatervisega, kui tegemist on korruptsiooniga, tahame me sellest teada ja me peame neid inimesi, kes meile teada annavad, sellest kaitsma. härra volinik, komisjonile teeks ainult au, kui ta respekteeriks seda, mida kom-, parlament temalt nõuab, töötaks välja teksti, arvestaks meie algatusega, me oleme palunud, et ähm, ähm, roheliste nimel töötaksite te välja sellise teksti, mis kaitseks lekitajaid, kes kaitsevad Euroopa Liidu kodanike üldhuve. suur tänu, kolleeg Ferreira, palun. suur tänu, president. korruptsioon kui nähtus on see, mida kasutavad väga paljud hargmaised ettevõtted, et vältida maksustamist. Äh, ebaseaduslik tegevus finantsvaldkonnas erinevate organisatsioonide poolt on levimas, mis mõjutab kahjulikult ka tarbijate tervist. selle kohta on meil väga palju näiteid nähtustest, mis mõjutavad äh, negatiivselt ühiskondi riigid üksinda ei suuda selle nähtusega toime tulla, sest on väga raske on seda avastada või paljastada ja seetõttu me peame tegema koostööd kodanikega ja kodanikel peaks olema stiimul äh, selliseid rikkumisi äh, avaldada, paljastada või tööstuses rikkumisi välja tuua. meil on vaja mingisugust ühist seadusandlust, mis kaitseks infolekitajaid. Laksliki skandaal näitas, et selliseid finantsmaailmas on väga palju selliseid äh, tegijaid ja me ei tohi enam aega kaotada. järgmisena äh, kolleeg Pretzel, kes ei ole saalis. järgmisena proua Le Grip. suur tänu, president, kallid kolleegid äh, ma võtan sõna raportöörina kes koostas äh, raporti äh, direktiivi kohta, äh, mis neljateistkümnendal aprillil vastu võeti, mis avaldati viieteistkümnendal juunil ja kus siis esimest korda vaadeldi Euroopa Liidu institutsioone ja tunnistati, et Euroopa Parlament täiesti täiesti äh, eesrindlikult on soovinud pakkuda kaitset neile, äh, kes oma äh, pere ja tööelu ohtu seades on paljastanud vea, tahtliku vea rikkumise või siis illegaalse tegevuse Wrongdoing illegal activity on öeldud selle kohta ja nüüd on see nõue nagu äh, kivisse raiutud ja minu koduriigis äh, Prantsusmaal äh, hiljuti räägiti sellest nii LuxLeaki kui ka Panama paberite skandaalidest ja me teame, kui tähtis on kaitsta neid inimesi, kes tõesti paljastavad selliseid praktikaid, kus eh, reedetakse eh, kodanike eh, huve, rikutakse seaduse tähte ja norme. kahjuks on üks Luksemburgi kohtunik siiski Luksemburgi õiguse range kohaldamise alusel süüdi mõistnud ühe sellise lekitaja, ah, meie küll mõistame selle hukka, sest ehm, toodi eh, ettekäändeks ärisaladuse kaitse, kuid nii, eh, täiesti selge on see, et skandaalid ei tunne piire ja me peame tagama lekitajate kaitse, seda ka piiriüleselt, Euroopa-üleselt tegema seda nii Euroopa Liidu institutsioonides ja eelkõige siin rakendades seda põhimõtet. suur tänu, kolleeg Kohverati. suur tänu, president, volinik nagu te kuulsite, me soovime horisontaalset direktiivi, et kaitsta neid eh, suuri isiksuid, kes täidavad oma ametialaseid kohustusi suure vastutustundega, arusaamisega ja väga professionaalselt. tegemist on isikutega, kes tunnevad kodaniku vastutust. ja neid tuleb teatud määral kaitsta. ilma selliste isikute tööta, ilma rikkumistest teatajateta ei suudaks Euroopa institutsioonid nii kirglikult ja tundeliselt arutada maksustamist puudutavaid küsimusi, eelarvereformi läbipaistvust, kõik need teemad on tõusetunud esile tänu nendest rikkumistest teatajatest. Panama paberid või harmaiste ettevõtete tegevus. Need konkreetsed skandaalid viitavad et kui neid ei arutata, siis kannatab nende institutsioonide usaldusväärselt. kui meil ei ole korralikku süsteemi nende isikute kaitsmiseks, siis äh, kannatavad need isikud ja Euroopa institutsioonide usaldusväärsus kannatab. selleks, et ühendus saaks korralikult toimida, on meil vaja kaitsesüsteemi äh, rikkumistest teatete jaoks. see näitab nende institutsioonide, meie ühenduse väärtusi, on oluline tagada kaitse ja selleks on vaja ka paika panna vastav süsteem. järgmisena härra Džembaski. kallid kolleegid, volinik. ärisaladuse äh, akti projektis on näha, et informatsioon võib olla väga laiapõhjaline, suurettevõtted ei taha avaldada informatsiooni, sest nad leiavad, see kuulub nende kaalutlusõigusele, me peame kehtestama kriteeriumid selleks, et kaitsta oma allikaid, vastasel juhul äh, me ei saa ka tagada õiguskindlust ja selgust. samal ajal on vaja paika panna konkreetsed kaitsemeetmed avalikkuse kaitseks ja äh, kriminaaluurimiseks äh,. ligiteed ei tohi käsitleda kurjategijatena. loomulikult see eelnõu on väga keeruline ja ma loodan, et on huvitav jälgida, kuidas ta edasi areneb. järgmisena härra Urban suur tänu, president, daamid ja härrad, Panama paberid paljastasid veel kord, kui on, kui olulised on rikkumistest teated. tänu nendele saame me teada rahapesu kohta, maksustamise vältimise kohta ja meil on nüüd parlamendi erikomisjon Panama äh, Äh, dokumentide kohta ma olen selle liige. vahepeal aga, kui me räägime Euroopa ametiasutustest, siis probleem ei ole niivõrd äh, äh, maksupettuste ulatusest, vaid nad kardavad, et paljastatakse nimed. võeti vastu ärisaladuse direktiiv, mis tähendab seda, et lekitajad on nüüd jäetud kaitseta, see on skandaalne. LuxLeaks äh, ja äh, Halle Deltour on nüüd süüdi mõistetud aga need, kes pettuse toime panid, ei ole isegi kohtu alla antud. me peame kaitsma demokraatiat, see tähendab tõe kaitsmist, tähendab õig-, kaitsta õigust infole, rikkumistest teatajad riskivad oma eluga, et äh, teavitada meid tõest ja meie kohustus on neid kaitsta. järgmisena proua Reeda. Thank you, chair, thank you, commissioner uh,. It's suur tänu! tänu sellistele inimestele nagu Antoine Deltour ja Panama Paperi anonüümne lekitaja äh, on meil teada ka siin parlamendis, mis on toimunud ja me oleme kutsunud üles, et rikkumisest teatajaid tuleb kaitsta, isegi kui äh, nad paljastavat maksudest kõrvalehoidmist, on äh, selge see, et meil on vaja selliseid lekitajad, sest äh, nende informatsioon läheb palju kaugemale kui lihtsalt maksupettused. Äh, see, nende informatsioon võib puudutada transporti, keskkonnakaitset või mis tahes valdkonda meie demokraatia kvaliteet sõltub nendest, meie imago sõltub sellest, kuidas me suudame kaitsta neid, kes avalikkuse huve kaitsevad. ja nüüd tuleb lekitajate kaitseõigusakt välja töötada, see peab olema horisontaalne õigusakt, parlament on seda juba kuid nõudnud, nõukogu on valmis seda kaaluma, komisjon on midagi juba lauale pannud, aga nüüd äh, räägitakse ainult seirest, aga seirest ei piisa. mis, millist äh, tõendeid meil veel vaja on selleks, et tõesti ükskord üks õigusakt välja töötada. ootame seda järgmise aasta tööprogrammis, sellist horisontaalset õigusakti, mis kaitseks rikkumisest teatajaid. suur tänu, kolleeg Valli! tänan, president, see, mis äh, toimus eelmisel nädalal, tõesti hämmastas mind. kaks isikut, kes äh, olid äh, ausad ja mõistsid hukka sellised skandaalsed tegevused nagu Luxleaks, millest me olime teadlikud, mõisteti süüdi Del Tour tingimusi üheks aastaks ja Halle üheksaks kuuks. see tähendab poliitikat mis toetab ähm, ähm, komisjoni esi-, presidenti härra Junckerit, kes kakskümmend aastat soodustas sellise poliitika levikut oma kodumaal. kus on siis õiglus ja kust leiavad Euroopa kodanikud õigust ja õiglust, kui institutsioonid vaikivad ja ei võta midagi ette ega võta vastu regulatsiooni, mis aitaksid äh, rikkumistest teateid selleks, et saavutada ka edu äh, inimkonna jaoks. selline tegevus, mida Henka Juncker on kakskümmend aastat soodustanud, ei aita inimkonnal edasi areneda ja nüüd eh, Deltuuri ja Halet tuleks pidada kangelasteks ja neid ei oleks tohtinud süüdi mõista. me peame muutma seda olukorda, me peame olukorda muutma nii, et inimesed hakkaksid uuesti nendesse uskuma. Siendo así, toma la palabra la señora Ulskog Äh, härra Maierit ei ole saalis, seega saab järgmisena sõna proua Ulfskog. Eh, jag vill tacka kommissionen och ordförandeskapet för att ni så snabbt suur tänu. Te olete siiski päris kiirelt reageerinud komisjonis. sotsiaaldemokraatide nimel võime me olla päris äh, uhked selle üle, äh, sest see on väga tähtis nende inimeste vaigistamine, kellel on kodanikujulgust, et paljastada pettusi, äh, on väga halb, me ei tohi neid inimesi karistada, neile tuleb hüvitist maksta, eh, seadus peab neid kaitsma. ja see täna hääletatud raport näitab, et komisjon peaks esitama meile selge juriidilise raamistiku, mis garanteerib rikkumisest teatajate kaitse, olgu siis tegemist erasektori või avaliku sektoriga. ootame kiirelt seda uut õigusakti ettepanekut, mida siis saaks siin parlamendis ka arutada, tahame konkreetseid tulemusi, sest praegusel hetkel süsteem ei toimi, olukord on halb ja tuleks radikaalselt tegutsema hakata suur tänu, härra Kiigolt, palun. härra Katainen, pöördun otse teie poole. me tunneme üksteist juba öö, öö, majandus- ja rahaliidu töös ning tuleb tunnistada, et juba viiendat korda siin otsustame me, et meil on lõpuks vaja Euroopa tasandil kaitsta lekitajaid. Te olete kuulnud kõikidelt fraktsioonidelt siin et kõik tahavad, et äh, Euroopa Komisjon paneks paika horisontaalse raamistiku. nõukogu ütles, et nad on valmis ettepanekuid ära kuulama, nad saatsid positiivse signaali. ma soovin teilt otsesõnu teada, millal äh, saate te öelda, et meie saame Euroopas siin nüüd läbi rääkima hakata, millal on härra Juncker valmis meid ära kuulama. me oleme viis korda seda soovinud, millal teie ettepanek meieni jõuab? oma teatises öeldust ei piisa. millal, härra Katainen, jõuab meieni teie ettepanek? Euroopa kodanikud ootavad seda ja, ja nemad on ju süütud. aitäh, kolleeg Rosier. suur tänu, president Swiss Leaks, Panama Papers, Lux Leaks, mediaator, kas veel on vaja sinna midagi loetellu lisada, et hakataks juba kaitsma legitajaid? eelmisel nädalal äh, mõistis Luksemburgi kohus süüdi Antoine Deltouri ja tema kolleegi Ali äh, kes paljastasid tõesti sajandi skandaali ja täna meil on parlamendis äh, taks kaks äh, komisjon, ja äh, seal tegeldakse niisuguste äh, lekitatud küsimustega, aga äh, ikkagi ei ole meil võimalik kaitsta neid, kes rikkumisest teatasid. me tahame ju kaitsta meie väärtusi, demokraatiat ja sõnavabadust. parlament peab täna selleteemalise mm, arutelu ja sotsiaaldemokraadid ning parlament on palunud juba mitu korda komisjonilt, et tõesti üle-euroopaliselt kaitstaks lekitajaid. muidugi liikmesriikides on sellekohaseid õigusakte, aga need on sektoripõhised või osalised, meil on vaja horisontaalset teksti komisjon on siiani juriidilisi argumente toonud meile ettekäändeks, aga need ei ole vettpidavad, sest meil on vaja tegutseda horisontaalselt, kõikide sektorite üleselt, nii et rikkumisest teatajad oleks kaitstud. seega, härra volinik, kas me suudame staatus quo lõpetada? Euroopa Parlament ootab Euroopa Komisjonilt poliitilist vastutustunnet. senor Javor aitäh, härra Javor! aitäh, härra president, austatud volinik, kolleegid! härra Katainen, te rääkisite sektoriaalsetest reeglitest, meetmetest, mida on rakendanud ellu liikmesriigid. nädal aega tagasi olin ma Antoine de Touri kohtuprotsessi juures ja seal toimunu on selge näide sellest, et see, tõend sellest, et see, mida teie täna rääkisite, tegelikult ei paku piisavalt kaitset lekitajatele. meil on vaja Euroopa-ülest määrustikku, praegusest süsteemist ei piisa selleks, et kaitsta lekitajaid piisavalt, meil on vaja uusi reegleid. see Luksemburgi kohtuotsus võtab lekitajatelt julguse infot edastada, infot, mida Euroopa kodanikel ja ühiskondadel väga vaja on, meil on vaja kaitsta neid inimesi. ja selleks, et inimesi kaitsta, on meil vaja astuda kiirelt järgmisi samme, aitäh. härra Kohvat. suur tänu, härra volinik, nõukogu esindajad, ainult paar tundi tagasi hääletas parlament suure häälteenamusega selle poolt, et astutakse otsustavaid samme äh, lekitajate nagu härra Detour ja härra Allee kaitsmiseks. Pole mingit kahtlust ei komisjonis ega nõukogus ju, et meie koda ei nõustu kättemaksuhimuliste kohtuprotsessidega lekitajate vastu. nüüd öö, äh, ootame nõukogult ja komisjonilt tegemi-, tegevust. tahaksin rõhutada, et me ei soovi sekkuda liikmesriikide pädevusse, ei, aga ei ole mingisugust kahtlust, et praegusel hetkel on Euroopa läbi kukkunud äh, lekitajate kaitsel, kes äh, julgevad öö, äh, oma arvamustega välja tulla. härra volinik, meil on vaja tugevat euroopalikku võrgustikku, et lekitajaid kaitsta. meil on vaja kehtestada liikmesriikide vahel miinimumstandardid, tagamaks, et skandaalid nagu LuxLeaks ja Panama dokumendid ikkagi päevavalgele tuleks. kuna rikkumistest teatajaid on tegelikult palju, kui, kuigi neid on palju, siis paljud nendest kar-, kardavad seetõttu, mis toimus Luksemburgis. meil on vaja tagada, et ametivõimud kasutaksid oma võimu selleks, et kohtu ette tuua tõelised kurjategijad, mitte eh, lekitajad, kes on tegelikult kangelased. kohtu ette tuleb tuua kurjategijad, kes tegelevad maksupettusega, seega kutsun teid üles eh, tulema välja ettepanekutega tõelise õigusliku raamistiku loomiseks, kaitsmaks lekitajaid, sest meil on vaja seda kohe ja kiiresti, aitäh! suur tänu! härra Köster! herr präsident! härra president, äh, kolleegid. Antoine Deltouri süüdimõistmine on tagasilöök tervele Euroopa Liidule. selline asi ei tohi korduda, ei saa juhtuda nii, et Euroopa tasandil ei suuda me kuidagi äh, takistada soov, soovime me takistada maksupettusi, samal ajal aga ei kaitse Eh, lekitajaid, kes eh, aitavad meil tegelikult demokraatiat ellu rakendada. sest tänu nendele teab eh, ühiskond, et suurettevõtted ei soovi kanda oma kohust. Euroopas on meil hädavajalik paika panna selged reeglid lekitajate kaitseks. komisjon on viimastel aegadel äh, üritanud peita ennast äh, õiguslike argumentide taha, et nad ei ole pädevad. härra Kadanen, selline asi ei lähe läbi, sest äh, õiguslikud argumendid kukkusid läbi. Äh, hakake ometigi tegutsema. aitäh, proua Ajala. suur tänu. mis puudutab transporti, siis ähm, seal valdkonna sektoris kaitstakse inimesi, kes annavad teada rikkumistest ja kuritarvitustest, nad kaitsevad ka reisijaid. seal on meil kaitsemeetmed olemas. nüüd on meil vaja kaitsemeetmeid ka laiemalt, äh, kaitsmaks avalikke huvisid, meil on vaja horisontaalset lähenemist, vaja kaitsta pöördajaid, kaitsta nende anonüümsust, äh, majanduslikku olukorda. vahel tundub, et me ajame juuksekarva lõhki. meil on vaja aga kaitsta neid inimesi, kes on äh, tegutsenud anonüümselt, kes on kaotanud oma tervise, töökoha, oma elu äh, kes on äh, avalikkuse tähelepanu juhtinud rikkumistele. näiteks majanduse sotsiaalkomitee töötaja härra Bermejo äh, sattus tagakiusamise ohvriks, kui ta andis teada kuritarvitustest ja korruptsioonist Euroopa institutsioonides. nüüd vähemalt natukene rünnatakse peasekretär Pisnieki. aga kuna õiguslikku alust ei olnud, siis too lekitaja sattus väga keerulisse olukorda, õnneks Euroopa Kohus sai sellest aru. meil on vaja sellist õigustikku nii suurteks kui väikesteks kaasusteks. aitäh! nüüd vaba mikrofon. härra Marias esimesena. esimesena kolmest. suur tänu. lekitajatel ei ole piisavat õiguslikku kaitset Euroopas samas neid, nende poolt lekitatud info on olnud väga kasulik, näiteks Lagardi nimekiri, LuxLeaks ning ka see suur hulk poliitikuid ja organisatsioone, kes paljastati Panama dokumentidega. kõik see on olnud meie jaoks väga tähtis, mõistmaks, mis toimub ja mis tasandil maksupettusega tegeletakse. härra Katainen, seda infot ei ole piisavalt tõhusalt kasutatud probleem seisneb selles, et Euroopa institutsioonid on tegutsenud liiga aeglaselt. loomulikult mõningad sammud, mida on komisjon astunud pärast erinevaid lekkeid, on näidanud, kui aeglane meie süsteem on. hädavajalik on mõista, et avalikkuse huvides on, et need lekitajad tegutseks edasi ja et neid kaitstaks. see tuleb kasuks kõikidele eurooplastele, et meil oleks selline väga tugev kaitsev raamistik. aitäh, härra Jakovitš! svi govore o velikim temama panama papers Luk... aitäh härra president kui rääkida nendest suurtest teemadest Panama dokumendid LuxLeaks siis nende kõrval soovin ma rääkida ka tuhandetest rikkumistest teatajatest kes ait- tahavad aidata meil korruptsiooni vastu võidelda soovivad tähelepanu tõmmata rikkumistele ettevõtetes ja institutsioonides. meil peavad olema olemas miinimumstandardid. Euroopa Liidus on meil piiriülene korruptsioon, piiriülesed pettused ning meil on ka vaja piiriülest kaitsemehhanismi lekitajatele, kes näitavad, mis toimub. üks näide Horvaatiast. oli üks öördaja, üks naine naftaettevõttest Hiina kes tõi välja mõningad rikkumised selle ettevõtte sees ning sattus väga suurtesse probleemidesse. kuus päeva tagasi üks naine avalikustas, mis on toimunud äh, ka lihaga, äh, mis äh, rikkunud kujul jõuab turule ning ka tema sattus probleemidesse, härra Epedios. aitäh korruptsioon on põhimõtteliselt seotud inimloomusega. kahjuks eksisteerib see igal võimu tasandil. organisatsioonides, agentuurides ning hargmõistes ettevõtetes see ei ole saladus, me kõik teame, et see toim-, äh, eksisteerib ning et see on kahjulik äh, meie ühiskonnale ja väga vähestel inimestel on julgust rikkumistest, äh, rikkumisi paljastada. ja väga sageli need lekitajad satuvad kättemaksu ohvriks. Need inimesed ei ole mitte ainult eetilised ja julged, vaid nad kaitsevad avalikkuse huve ning just seetõttu peame me neid kaitsma. Euroopa Liidul peab olema kaitsesüsteem nende inimeste jaoks, kes paljastavad korruptsiooni, sest muidu hakkavad inimesed küsima, miks Euroopa liidritel ei ole julgust korruptsiooni vastu võidelda. aitäh, härra Katainen, palun! suur tänu selle mõttevahetuse eest, ma arvan, et me kõik oleme ühel poolel, rikkumistest teatamine on ähm, õigusriigi põhimõte normaalne tava, vähemalt nii oli varem, kuid kahjuks nii see ei ole kõikides liikmesriikides. seetõttu on hädavajalik omada tugevat õiguslikku alust äh, infolekitajate kaitsmiseks, kuna nemad kaitsevad üldsuse huve. kahjuks ma ei saa teile mainida täpset kuupäeva millal see ettepanek tehakse, sest me peame kõigepealt andma hinnangu õiguslikule raamistikule, see võib-olla tundub teile niisugune igav tegevus, aga kuna nende kaitse peab olema õiguslik alus, peame me oma ettepaneku samuti sellest õiguslikust raamistikust lähtudest koostama. teinekord on seda raske teha, sest me peame arvestama sellega, mis kulub ühenduse pädevusse, mis kuulub liikmesriikide pädevusse. ma mõistan täielikult, et teie koja soov on omada ühtlustatud õiguslikku kaitset rikkumistest teatajatele, see on äh, täiesti normaalne äh, demokraatias, õigusriigis aga tegelikkus ei ole tegelikult nii hull, kui võidakse arvata. Äh, meil on siiski teatud manööverdamis- ja äh, arenemisruumi. komisjon äh, praegu koostab hinnangut selle kohta, kas meie aluslepingutes on õiguslikku alust, et koostada horisontaalne õigusakt. Äh, me ei ole veel selles kindlad infolekide kaitsesätted sisalduvad auditeerimise, rahapesu, turu kuritarvitamise, äh, kollektiivsed investeeringud ülekantavatesse äh, väärtpaberitesse ja äh, kaubandussaladuse õigusaktides, mis ei tähenda aga omakorda, et Euroopa Liidul on täielik kompetents ähm, reguleerida seda, me peame seda veel hindama ja, ja analüüsima äh, sügavalt. suur tänu teie tagasiside eest, teie soovide avaldamise eest ja me peame leidma õige tee selle lahendamiseks. tänan. suur tänu, härra volinik ja nüüd nõukogu nimel härra Gortšok. tänan, president, ka mina tahaksin tänada seda arutelu eest, mis väga selgelt tõstis esile rikkumistest teatajate teema ja nende kaitsmise vajaduse ja ma arvan, et see muutus veelgi selgemaks, arvestades hili, viimaseid arenguid ja juhtumeid, millele mitmed sõnavõtjad viitasid. teiseks on oluline meeles pidada ka seda, mida asepresident Katainen ütles, et komisjon praegu hindab võimalikku õiguslikku alust horisontaalse õigusakti jaoks ja ma tahaksin lõpetuseks äh, öelda seda, mida ma ütlesin kohe alguses oma sissejuhatavas sõnavõtus, kui komisjon oma pädevuste piirides äh, teeb algatuse ja teeb järelduse, et on olemas õiguslik alus äh, õigusloomelise ettepaneku jaoks, siis tuleb see teha ja nõukogu on siis vastavalt valmis ka seda käsitlema kuid tänane arutelu oli selles kontekstis äärmiselt oluline. tänan teid. tänan